Bien, je vous invite à gagner vos... palun võtke istet. Et j'ouvre notre séance de... avan äh, eelarvekomisjoni istungi. kui kellelgi vastuväiteid ei ole võtaksin ma päevakorrad sellisel kujul vastu, nagu on ette pandud. kallid kolleegid, ma tean, et meie komisjoni mitmed liikmed ei saa täna osaleda meie koosolekul Brüsseli lennujaam, Saventemi lennujaam alles nüüd nüüd ähm, hakkab uuesti tööle ja avab uuesti siis lennuühendused. kahekümne teise märtsi tragöödia viis selleni. tegemist oli terrorirünnakuga, mis äh, leidis aset Saventemi lennujaamas ja teine osa siinsamas meie hoone kõrval Euroopa Komisjoni metroojaamas. Euroopa Liitu rünnati meie südames ja, ja eriti loomulikult äh, Belgia kuningriiki. me peame õppima elama selle terroriohuga. ma arvan ühtlasi, et me peame parandama koostööd politseiüksuste, luureüksuste vahel ja eh, tagama süstemaatilise infovahetuse selleks, et eh, paremini ennetada neid riske, mis meie kohal ähvardavad. me mõtleme ka nendele paljudele ohvritele, üle kolmekümne inimese hukkus, sajad inimesed said haavata, inimesed, kes selle barbaarse rünnaku märke elu lõpuni endaga kaasas kannavad ja ma kutsuksin üles minutilisele leinaseisakule ohvrite mälestuseks je vous remercie. suur tänu. Je veux vous rendre compte euh, des nüüd äh, koordinaatorite otsused, mis äh, mõni aeg tagasi langetati. kõigepealt äh, jõuti kokkuleppele selles osas, et me esitame oma arvamuse algatusraportile Euroopa kaitsealgatuse kohta rahvapartei nimetab äh, härra Ponsi raportööriks. ja jõudsime kokkuleppele ka Jens Kaieri ettepaneku osas, äh, härra Kaier on nimelt ähm, Euroopa Liidu ametite osas meie raportöör, et äh, me tellime uuringu selle kohta, mida läheks maksma meile see, kui meil selliseid agentuure ja ameteid ei ole ehk teisisõnu, mida läheks liikmesriikidele ja Euroopa Liidule maksma see, kui äh, teatud äh, ametid Euroopas ei tegutseks? ja sellega seoses esitame siis küsimuse, et kas võib-olla mõned äh, ametid ei hoia hoopis raha kokku teatud liikmesriikide jaoks kuivõrd äh, teinekord on lihtsalt äh, sarnaseid ameteid liikmesriikides, kuigi selle töö võiks ära teha Euro Euroopa Liidu amet. annaksin nüüd aga sõna meie üldraportöörile härra Fernandesile, kes on aasta kaks tuhat kuusteist üldraportöör äh, ja, ja paranduseelarve projekt number üks on siis nüüd arutelul. austatud esimees selle äh, paranduseelarve projekt äh, kannab eesmärki äh, reageerida just erakorralistele oludele, mis tänasel hetkel Euroopa Liidus on. seda äh, aluslepingu artikli sada kakskümmend üks alusel Euroopa Liidu toimimise lepingust. oluline on see, et parlament oleks sellesse protsessi äh, kaasatud, tegemist on esimese eelarveparandusprojektiga, mis selles valguses on siin kokku pandud. Euroopa Liidul on sellega seoses instrument olemas selleks, et akuutsetele raskustele, erakorralistele olukordadele reageerida, näiteks humanitaarkatastroofid, mis leiavad aset meie piirides Äh, meil on tegelikult äh, ka teistsuguseid instrumente selleks, et äh, humanitaar oludes, kiiretes oludes tegutseda, kui katastroofid leiavad aset meie piiridest väljaspool, aga nüüd on olemas selline meede ja võimalus, et humanitaarkatastroofidele või looduskatastroofidele reageerida meie piiride sees. selle instrumendi ajakasutuse ei ole piiratud Eh, ei ole kolmeks aastaks piiratud, eh, seda peaks saama rakendada Euroopa Liidus alati siis, kui seda vaja on. Eh, Euroopa Liidu solidaarsust me näeme olukorras, kus meil on looduskatastroofid või kui tuleb näidata üles solidaarsust, aga samas on meil vaja eraldiseisvat instrumenti, mida tuleks rakendada siis, kui Euroopa Liidu tasemelt nõutakse solidaarsust, tege-, tegutseda ja tegutseda kiiresti kui tekib kiireloomuline olukord, siis peaks äh, saama sellele kiiresti äh, reageerida ja sellepärast ongi komisjon selles paranduseelarve mm, projektis pannud ette, et äh, teatud vahendid rubriigist kolm tuleks ümber paigutada nimelt kättesaadavaks tuleks teha sada miljonit eurot kulukohustuse assigneeringuid ja kaheksakümmend koma kaks miljonit eurot maksete assigneeringuid ning see tähendab seda, et komisjoni hinnangul on uue vahendi jaoks vaja kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal kolmsada miljonit eurot selleks, et katta eh, erinevaid eh, humanitaarvajadusi eh, komisjon ennustab ka, et kahe tuhande seitsmendal aastal oleks vaja kakssada miljonit ja kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal ka kakssada miljonit eurot. praegusel hetkel on selle vahendi rakendamine seotud pagulaskriisiga ning äh, Euroopa peab sellele rändekriisile vastama praegu ja kohe. Äh, selle esimese paranduseelarve projekt näeb ette ka vahendeid Europolile, äh, terrorismivastase võitluse keskuse töötajate arvu suurendamiseks Eh, ning selleks on eraldatud kaks miljonit eurot. ja need vahendid paigutatakse ümber sisejulgeolekufondi vahenditest. Eh, kuna see paranduseelarve projekt on eh, väga kriitiline ja seda tuleb vastu võtta kiiresti, tahaksime me esitada üleskutsega Euroopa Komisjonile, et sellistesse protsessidesse tuleb Euroopa Parlament äh, kaasata, äh, peab olema õiguslik raamistik, äh, mis seda menetlust hästi piiraks. nii et nagu öeldud, Euroopa Parlamenti tuleb kaasata. mis puudutab erinevaid vahendeid, siis selge on, et tegemist on eriinstrumentidega, mis seisavad väljaspool mitte aast-, mitmeaastast finantsraamistikku ning äh, neid vahendeid saab kasutada siis, kui kiireloomuline olukord tekib ja kui kiireloomulist äh, vahendeid on vaja. ning äh, siis võiksime ka kokku leppida konkreetsetes meetmetes ja piirmäärades, kui palju, milliste summade ulatuses, milliste tegevuste jaoks on ette nähtud praegu on tähtis äh, meie poolt eelkõige kiire tegutsemine. ja see siin ette nähtu on äh, ühest küljest iseenesestmõistetav, teisest küljest on aga tegemist äh, kiireloomulise humanitaarolukorraga, millega Euroopa Liit peaks toime tulema ja ma loodan, et see ei ole ette nähtud ainult kolmeks aastaks, vaid seda peaks kasutada saama siis, kui seda vaja on. ma olen juba öelnud, et solidaar-, solidaarsus ei lõpe, seda peab praktiseerima pidevalt. praegusel hetkel on meil pagulaskriisi küsimus, mis on probleem terveks, terve Euroopa Liidu jaoks, isegi terve inimkonna jaoks ja meil on kohustus see probleem lahendada nii hästi, kui me saame ning Äh, selle alusel ongi ette nähtud äh, minu ettepanek, äh, see paranduseelarve projekt ja raport. raport on koostatud selle mõttega, et me saame humanitaarabi mobiliseerida nii kiiresti, kui me saame. suur tänu, üldraportöör on positiivsel seisukohal. kaks tuhat seitseteist on siin ka ära mainitud, härra Kaier, nüüd sõna teil. kõigepealt suur tänu Emmanuel Fernandesele, kes äh, tõesti suurepärase raporti on kokku pannud, see on nii hea isegi, et äh, sotsiaaldemokraatid ei ole mingisuguseid muudatusettepanekuid äh, selles osas, mis menetlust ka kiirendab. see on täiesti tehtav siis meie eelarve raamides me oleme oma eelarvesse piisavalt näinud ette vahendeid selleks, et sada kuuskümmend tuhat pagulast, kelle osas me oleme kokku leppinud, et nad tuleks ümber paigutada Euroopa Liidu liikmesriikidesse. seda ümberpaigutust on nende vahenditega võimalik rahastada, me teame kõik tegelikult, et see ei lähe kõik nii kiiresti mitte, kui me soovisime ja kui me ette kujutasime nii et äh, käesoleval aastal seda raha äh, ei kasutata täielikult ära ja seetõttu on täiesti äh, tagatud ka see ettepanek, mille on teinud raportöör. kaks asja siin aga on, mida ma tahaksin sõnaselgelt välja öelda. esiteks arutelu mis selles küsimuses tekkis, oli seotud õigusliku alusega Euroopa Komisjon viitas sellele, millised lõiked ja äh, artiklid aluslepingut selle õigusliku aluse annavad. keegi selles ei kahtle, mina äh, üldsegi mitte. Äh, see on vajalik ja et komisjon äh, tohib seda ettepanekut teha ja peab isegi tegema, ei ole üldse minu arust vaidlusolune küsimus, see on täiesti tunnustatav komisjoni poolt, äh, selline tegutsemine. mina arvan, et äh, selline, sel instrumendil peaks olema määrus ja et me peaksime parlamendina saama siin ka sõna sekka öelda. olen nõus härra Fernandesega, et me ei peaks kindlasti siin paranduse eelarve projekti seda sisse kirjutama, aga ma teeksin ettepaneku parlamendile äh, Need dokumendid, mis järgmistel kuudel me esitame ja minu poolt saavad esitatud kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarveks, peaksid ette nägema seda, et eh, selle instrumendi aluseks peab olema määrus eh, ja seda aasta lõpuks. see peaks olema võimalik, sellepärast et eh, küsimus eesmärkide, sihtide, meetmete, mm, selle instrumendi piiratuse ja teatud äh, rahade vabastamise ning läbipaistvuse kohta, see kõik peaks olema reeglitega sätestatud ja me peaksime selle eest seisma. teine aspekt äh, on äh, muidugi ka sisuline küsimus veel komisjonile, mille peaks esitama. me oleme põhimõtteliselt öelnud, et see kuuskümmend tuhat pagulast tuleks ümber paigutada Euroopa Liidu liikmesriikidesse. kui ma õigesti aru saan, siis me oleme Türgiga jõudnud kokkuleppele, et seitsekümmend kaks tuhat Äh, pagulast äh, oleks äh, see inimeste arv. kuidas need arvud omavahel suhtestuvad, kas see seitsekümmend kaks tuhat kas see on osa praegu saja kümne, kuuekümnest tuhandest, kellele me pidime ümber paigutama? sellepärast, et need pagulased, kelle Türgi võtab tagasi, need inimesed viiakse riigipiirile äh, ja siis antakse üle Euroopa Liidule teisel pool piiri, need tuleb ju ka ümber jagada äh, Euroopa Liidu liikmesriikide vahel. Äh, kas see seitsekümmend kaks tuhat on sealt maha arvatud või tuleb see siia juurde, see igal juhul mõjutab meie eelarvet. mina ei saanud sellest aru, ilmselt olen ainukene, kellel see küsimus tekkis, aga väga hea oleks, kui keegi oskaks mulle sellele vastata härra Kölmel, suur tänu, härra esimees. ma tahaksin toetada täiesti seda, mida ütles härra Kaier. kõigepealt suur tänu härra Fernandesile. see raportöör on ka minu meelest suurepärane siin on selgelt välja toodud meie väga kiired pakilised vajadused, aga samas on selgelt välja toodud ka meie põhiprintsiibid, millest me ei tohiks eemalduda. ja olen seega nõus sellega, mida ütles härra Kaier. lisaks sellele tõsiasjale, et äh, me peame kiiresti leidma rahad, ähm, et aidata, peame me loomulikult ka Euroopas selgelt ähm, ütlema, kuidas äh, see abi tegelikult peaks siis välja nägema ja härra Kaier, äh, te ei olete sugugi üksi, ka mina ei tea sellest midagi, väga paljud Äh, on samas olukorras. aga see tähendab seda, et me peame just sellepärast kiiresti läbipaistvuse saavutama. tänasest äh, peaks siis rakenduma see kokkulepe Türgiga ja minu meelest ei ole veel selge, kuhu, millises mahus ja kes äh, Türgist kuhugi viiakse. see peaks olema selge nii kiiresti kui võimalik, sellepärast et muidu hakkavad Euroopas jällegi täiesti mõttetud arutelud pihta. me peaksime väga selge detailse kava vastu võtma selle kohta, kus on selgelt kirjas ka, kui palju maksab äh, see milline ümberjaotamise mehhanism äh, meil tuleb ja selge peaks olema ka, mis on siis kogu selle asja eesmärgid. nii et hea raport, aga siin on äh, vaja veel ka rakendamisele tähelepanu pöörata rohkem suur tänu, härra Maragall. suur aitäh, esimees. me tahaksime toetada härra Fernandese ettepanekut. arvestades praegust olukorda seda keskkonda, kus on väga palju ebakindlust, ebakindlust just Euroopa Liidu Türgi lepingu rakendamise või elluviimise suhtes, siis tõesti, tegemist on pakilise vajadusega äh, midagi otsustada ja seetõttu äh, on see äh, muudatus või paranduseelarve projekt väga Äh, õigeaegne ja asjakohane, äh, oluline oleks, et see ka täies läbipaistvuses ja vastutustundega ellu viidaks. ja nüüd mul on kaks märkust. Äh, selge on see, et me peame mitmeaastase finantsraamistiku läbi vaatama uuesti äh, meil on uued eelarvekontseptsioonid, vastutus on uutmoodi jagunenud. ma arvan, et Euroopa Parlament peab tagama selle, et tõesti finantsraamistik läbi vaadataks. ma arvan, et see on seotud ka sellega, et meie komisjon on juba ammu ju nõudnud mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamist ja nüüd varjupaiga rände integratsioonifond tähendab seda, et me peame ka vahendeid ümber paigutama, siis me peame mõtlema kõik, mida need ümberpaigutused eelarves tähendavad, mida need sellele ähm, rändefondile tähendavad äh, EKOL on antud täiendav vastutus. Äh, kõike tuleb väga hoolikalt äh, analüüsida ja läbi mõelda, tänan. Monsieur Depree. suur aitäh, härra Depree. suur tänu, esimees. Äh, ma ühinen kõigi nendega kolleegidega, kes sõna võtsid ja äh, õnnitleme meie kolleegi Jose Manueli selle suurepärase töö puhul, selle saavutuse puhul. tõesti, äh, praeguses olukorras tuleb neid ettepanekuid arvestada, mina rõhutaksin ühte elementi, mis võib olla kõige olulisem e, eelarve seisukohast ei ole, aga praegust konteksti arvestades on see siiski oluline. näiteks Europol eh, ja eh, terrorismivastase võitluse keskus, mis oleks pidanud eh, juba toimima hakkama selle aasta algusest peale. ja nüüd viimased sündmused näitavad ka, kui kiirelt on vaja hakata nüüd tegutsema, et tõesti ümber paigutada mõned makseassigneeringud. ma muidugi äh, kahetsen, et Europoli ähm, vahendeid äh, vähendatakse, võrreldakse neid nüüd sisejulgeolekufondiga. Äh, ja ma tahaksin muidugi ka tänada kõiki kolleege, kes solidaarsed olid Belgiaga. kahjuks äh, see tragöödia, hiljutine tragöödia ei puuduta ju ainult Belgiat, seal oli eh, seitseteist belglast, kes eh, eh, surma said, aga aga mitmeid-mitmeid erinevaid rahvusi puudutas see tragöödia veel nii surma saanute kui haavatute seas. ja nüüd see erakorralise toetuse andmise fond peaksime võib-olla täpsemad olema, mis, millist krediiti on vajalik, vaja selleks, et ümber paigutada inimesed, no meil on AMIF olemas muidugi, see, me mõtlesime, et AMIF-i kasutatakse äh, äh, selleks, aga nüüd ei tohi asju segi ajada omavahel. Kreekal on vaja toetust eh, erakorraliseks abiks, umbes viiskümmend tuhat inimest on praegu Kreekas, nemad Türki ei lähe, sellepärast et nemad saabusid juba enne märtsi lõppu sinna. praegu, praegune olukord on nii traagiline kui ka häbiväärne. inimesed on nagu lõksus Kreekas ja nende olukord on kohutav ja ma arvan, et mingit solidaarsust tuleb Kreeka suhtes üles näidata, et nad saaksid selle, sellest olukorrast üle. ja nüüd veel paari sõnaga sellest, mida arutati libe komisjonis, meie kolleeg siin, kes enne sõna võttis, küsis, et kas ei peaks äh, täpsemalt hindama, millised või milline on see eh, Türgis ootavate inimeste arv, kui, kui palju neid tegelikult on? me ei saa ju seda teha, me, me ei suuda seda teha. ja me, ja samas me ei saa äh, lubada seda, et kõik, kas majandus- või sõjapõgenikud saabusid Kreekasse, kõik need, kes saabusid äh, enne märtsi me ei saa ju saata äh, Türki tagasi ja esimene laev läks täna juba Türgi poole, seal olid ka äh, pagulasstaatuse kandidaadid, aga me ei, me ei saa seda ettegi kujutada, kes kõik võivad äh, sinna Türki jõuda mida rohkem neid pagulaskandidaate on, kes illegaalselt on Kreeka territooriumil saabunud ja kes siis saadetakse Türgi äh,, seda rohkem ilmselt peab hakkama eh, Türgi territooriumilt eh, pagulasi eh, endale tagasi võtma. ja nüüd me lihtsalt ei suuda öelda seda täpselt aru, kui palju sinna Türki saadetakse, kui palju tagasi tuleb. no tahan vahele segada, enne kui Türki saadetakse need inimesed ju regist-, nad registreeritakse Kreekas. ja Äh, olemata sellest, kas nad on majanduspõgenikud või, või sõjapõgenikud, ei no me ju registreerime kõik. Need äh, asüülitaotlused, need peavad olema Kreekas registreeritud, jah. Kreekas registreeritud, äh, nii et Türgi ametnik oleks selle registreerimise juures seetõttu eh, peavad Euroopa Liidu teised liikmesriigid Kreekasse saatma piisavalt sideametnikke, et, eh, et asi toimiks, jah, tõesti. Eh, praegu asjad ei toimi. praegu lihtsalt inimesed ei lase ennast registreerida, sest nad teavad, et siis saadetakse nad Türgi tagasi ja, ja mida siis teha nendega, kes enne eh, kahekümne esimest märtsi sinna saabusid, nüüd vegeteerivad seal kuskil piiri peal või, või Makedoonia piiril? Need meetmed rakenduvad väga-väga aeglaselt ja, ja väga halvasti eh, eh, migrantid eh, ja pagulasstaatuse taotlejad eh, kaklevad omavahel, afgaanid, eh, süürlased, pakistanlased, seda olukorda on väga raske kontrolli all hoida, aga Frontex, kui liikmesriigid Frontexile personali ei anna selleks, et registreerida kõiki, selleks, et neid vastuvõtu ja tagasisaatmise operatsioone hallata, siis lihtsalt läheb asi kontrolli alt välja. suur aitäh härra Kalme, kas te soovite veel sõna võtta? suur tänu, esimees. teen lühidalt. Äh, austatud kolleeg Debre, ma arvan, äh, ma väga selgelt ei öelnud välja äh, kui küsin detailide kohta, siis ma ei taha teada täpselt prognoosi äh, mis ütleb, milline on olukord aasta lõpuks, aga ausalt öeldes eh, täpselt eh, teie eh, sõnavõtt ongi siin väga õigeks näiteks selle kohta, et meil on vaja teada detaile, me peame need detailid avalikustama ja olema nendega läbipaistvad. ei saa ju olla nii, et me ütleme praegu, et kuna asi on keeruline, siis me ei saa äh, tuua neid äh, inimesi Türgist Euroopasse. Äh, me peame selgeks tegema, kui palju ja millisesse riiki. hästi. härra Maši, suur tänu. nii nagu kolleegidki, tahaksin tunnustust avaldada raportöörile suurepärase töö eest, aga lubage mul ka mõned märkused ka teha. kõigepealt tõesti äh, tahaksin jagada teiega meie suurt äh, skeptilisust äh, selle meetme elluviimise suhtes. kõigepealt meie arvame, et Kreekaga ei ole oldud solidaarsed, ei ole ka eelarvetoetust avaldatud Euroopa Liidu poolt. kuigi midagi on tehtud, see on jäänud ebapiisavaks, aga meil on pakilisi äh, otsuseid vaja teha ja lahendusi leida. ja, ja tõesti, ma usun, et Euroopa Liit on täna leidnud mingeid väikeseid kokkuleppeid, mida sõlmida, aga see on tegelikult ju häbiväärne võrreldes selle probleemiga, mis on tohutu. ja nüüd on jälle sellised väikesed ettepanekud meile tehtud, mis tegelikult on täiesti ebaproportsionaalsed võrreldes selle probleemiga, mis meie ees seisab ärge saage minust valesti aru, me toetame eh, hea raporti eest kolleeg Fernandest igal juhul, aga me kutsume siiski ettevaatusele ja, ja mõelge, eh, milline on immigrantide olukord Euroopa Liidus täna. suur aitäh ja teie küsimusele nüüd vastates võib-olla vast-, vastab komisjon hoopis, tänan. Praga Vinjo suur tänu, härra esimees. ja aitäh ka selle leinaminuti eest, mis peeti, mis näitab, kui tundliku teemaga meil on tegemist. enne kui härra Debre väga õigesti ütles, see valussündmus puudutas nii Belgiat kui ka teisi kaks nädalat tagasi nüüd äh, ma tahaksin vastata sellepärast, et ma tahtsin vastata siis mõningatele küsimustele, mis selles äh, debatis on äh, tõstatatud, aga enne kui ma selle juurde jõuan, siis tahaksin kõigepealt tänada parlamenti toetuse eest, mille olete täna välja, väljendanud äh, Te näete, et kiireloomuline on vajadus äh, pakkuda abi ja toetust äh, pagulastele, kes on jäänud äh, toppama Kreekasse peamiselt ning kes saavad siis hüve Euroopa Liidu eelarvevahendite kiirest kasutamisest esimene küsimus, kuhu need inimesed lähevad? ma arvan, et härra äh, Kaier ja teised küsisid siin kaks korda selle kohta äh,, kust need pagulased äh,, kes tulevad Türgist, lähevad täpselt Euroopa Liidus, millistesse riikidesse siin äh, alguskohaks äh, on kaheksateist tuhat kohta, mille liikmesriigid on kinnitanud. Äh, see lepiti kokku kahekümne teisel juulil, liikmesriigid nõustusid ümberpaigutamise korras need inimesed vastu võtma. nii et kaheksateist tuhat inimest saadetakse liikmesriikidesse vastavalt eh, siis sellele võtmele, millega nad olid eh, eh, sellel kahekümne teisel juulil nõus. edasi, komisjon on ümberpaigutamise otsusele teinud parandusettepaneku, mis lubaks ümber paigutada lisaks viiskümmend neli tuhat inimest vabatahtliku skeemi alusel. praegusel hetkel ei saa me öelda detailsemalt, kuhu nad täpselt lähevad, komisjon on selle mm, ümberkorralduse ette pannud ja see leiab aset siis, kui kaheksateist tuhat inimest on juba ümber paigutatud loomulikult eh, kohtade vajadus on veelgi suurem, vabatahtlik ümberpaigutamise eh, mehhanism eh, pannakse siis tööle. vastus esimesele küsimusele. siis edasi, kust tuleb raha? ja meie lähenemine on järgmine. Amifist alates ei olnud ju nii, et me erakorralist abi ei pakkunud äh, kuni praeguse instrumenti loomiseni, aga esimestel pagulaskriisi kuudel, nagu te teate, ja eelmisel aastal kasutasime me AMIF-i vahendeid, mis äh, tegelikult väga väikeses osas äh, kasutati erakorraliseks abiks. nüüd hakkasime seda tegema see raha ei olnud tavapärases mõttes äh, humanitaarabiks, äh, et äh, osta hügieenitooteid või toitu või tervishoiuteenuseid pakkuda. see oli logistika ja muude kiireloomuliste tegevuste jaoks, aga me püüdsime neid kiireloomulisi vahendeid rakendada MIF-ist ja liikmesriikidele need vahendid läksid iseäranis just Kreekasse Eh, siin austatud parlamendiliige viitas asjaolule, et Kreekale pole keegi abi pakkunud. Eh, tegelikult hoopis sada kaheksakümmend miljonit eurot eh, on eelmisel aastal läinud Kreekale, see kiireloomuline abi on antud just läbi Amifi. praegusel hetkel oleme me jõudnud sinnani, et et äh, me oleme loonud selle humanitaarabi instrumendi ja me saame sada miljonit äh, äh, kulu, kohustuse assigneeringuid jagada kohe järgnevate kuude jooksul. meil on eelarve struktuur, mis lubab kiireid rahade liigutamisi ka erinevate fondide vahel, kui see vajalik on. ja kui meil on vaja uuesti ähm, toetada neid fonde, siis teeme me eelarvepädevatele organitele vastavasisulise ettepaneku, aga praegu äh, on ju tegelikult aasta esimene pool alles käes ja seetõttu ei ole mõistlik äh, uut rahastamist äh, ette näha, enne kui me ei tea täpselt, kui palju erinevate fondide jaoks rahalisi vahendeid vaja on ma ei tea, kuidas äh, härra Debre või Maragall seda kirju-, kirjeldaksid, aga meie ütleksime, et see on ajutine kasutamine. kui meil on AMIF-i jaoks rahalisi vahendeid vahe, siis me teeme ettepaneku, et äh, vahendite eraldamist tuleb suurendada äh, niimoodi, et me sisejulgeoleku ja rände vallas vahendite nappust tunda ei saaks Need olidki vist põhilised küsimused mida komisjoni liikmed küsisid, siis olengi teile vastanud, suur tänu. suur tänu selle täpsustuse eest. ma arvan, et meil tekib veel võimalus tulla selle küsimuse juurde tagasi. ja kindlasti me, meie oskus kiiresti otsustada pannakse praegu proovile ja see ongi kõige olulisem, me peame olema valmis reageerima kriisiolukordadele kiiresti. Euroopa ei ole sugugi laev, mida ei ole võimalik äh, tormistel vetel äh, juhtida. just nimelt äh, Kreeka puhul on asi pakiline praegu härra raportöör on saanud väga palju komplimente, ma liitun nendega me hääletame üheteistkümnendal aprillil ehk nädala pärast Strasbourgis ja raport jõuab täiskokku Strasbourgis kolmeteistkümnendal aprillil nüüd edasi Euroopa piiri- ja rannikuvalve. proua Kardia Sabal peaks äh, tutvustama meile seda raportit täna, aga tal on tekkinud raskusi transpordivahenditega pärast neid traagilisi sündmusi Brüsselis. ja seega tutvustab seda raportit meile nüüd härra Kaier. suur tänu, härra esimees sisuliselt äh, on see teema muidugi seotud sellega, millest me hetk tagasi just rääkisime, nimelt küsimus äh, siis äh, seisneb selles, et kuidas peaks Frontexist saama selline amet, mis võtab rohkem vastutust üle Euroopa välispiiridel ja sisulised küsimused, pagulaste kohtlemine ja nii edasi selle eest vastutavad loomulikult äh, meie kolleegid äh, Kodanikuvabaduste komisjonist, aga selles osas, mis puudutab raha, on äh, ka meil siin võimalus oma arvamust avaldada ja selle valmistas ette minu kolleeg Kardia Sabal. ning need muudatusettepanekud, mille proua Kardia Sabal on esitanud, need me tahame siis kahekümne viiendal, kahekümne kuuendal aprillil vastu võtta ja nagu ma, kui ma õigesti aru sain, siis homme kell kaheksateist on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg. me ei räägi siin sellest, et Frontexist tehakse Euroopa Piirivalveamet, mis võtab ära töö siseriiklikelt äh, piirivalveasutustelt vaid me räägime sellest, et äh, Frontex äh, peaks üle võtma toetavad äh, struktuurid välispiiridel seal, kus see on vajalik. ja kus on tegemist piiridega, kus probleem on väga raske Euroopa Liidu jaoks. selleks koondatakse siis personalikogud nii-öelda, ühismeeskonnad kus siis Frontexil on võimalus äh, ähm, inimesi värvata ja seda ka väga kiiresti saata neid äh, siis kriisikolletesse. see sama puudutab lisaks personalile ka materiaalset vara ehk siis autod, lennukid, laevad ja nii edasi. nii et äh, see on siis juba samm edasi selles suunas, et Frontexi pädevus äh, laieneb ja sellega äh, kaasneb ka palju äh, eelarvet puudutavat. proua Kardia Sabal esitas üksteist muudatusettepanekut komisjoni ettepanekule ja peaasjalikult keskenduvad need finantsaspektidele. sideametnikud, kes peaksid siis kolmandates riikides, riikides tegutsema, peaksid äh, Ehm, samuti siis olema kaasatud Euroopa Liidu välisdelegatsioonides äh, seal mm, mina vastutan agentuuride ja ametite eest ja tahaksin selles äh, võtmes öelda, et Frontex on tegelikult üsna täbaras olukorras. Äh, Varssaviga, mis peaks olema nende peakorter, ei ole nad äh, jõudnud kokkuleppele äh, linna ametivõimudega. see probleem tuleks kiiresti lahendada lihtsalt mitte ainult ei eirata siin Euroopa institutsiooni olulisust, vaid me räägime konkreetsetest probleemidest, kus peaksid Frontexi ametnike lapsed Varssavis koolis käima ja nii edasi nii et ähm, me peame peakorteri osas äh, suutma jõudma kokkuleppele ja Poola äh, valitsus peab mõistma, et kogu see asi on jäänud äh, liiga kauaks venima. ning sellele on siis ka siin konkreetselt viidatud. ja mm, eelarvekomisjonina peaksime me lubama endale ka märkusi Frontexi pea öö, direktori kohta. see on teema, mis peaks olema poliitiliste arutelude keskmes sellepärast, et peadirektori operatiivpädevus suureneb tänu nendele muudatustele oluliselt. tegemist ei ole sellise tegevdirektoriga, peadirektoriga näiteks nagu äh, kemikaalide ametis äh, kus äh, inimene peab lihtsalt, peadirektor peab vastutama siis selle eest, et äh, kõik toimib või teiste ametite puhul, vaid me räägime siin sellest, äh, et peadirektor vastutab näiteks pagulaste kohtlemise eest ja nii edasi. ja ta peab täitma ka nii-öelda õiguskorrast lähtumise eest vastutab ja seega tema pädevused on oluliselt suuremad. ja parlamendid, parlament peab küsima endalt väga tõsiselt, kellest peab saama see peadirektor, me ei peaks öö, äh, äh, ainult lubama seda olukorda, kus liikmesriigid lihtsalt otsustavad omavahel, kelleks saab, me, meil on näiteid palju selle kohta, kuidas seda, neid inimesi on valitud äh, mõnikord vaid need inimesed peaksid tulema ka parlamendi ette ja me peaksime oma seisukoha saama väljendada ka ja järgmine punkt. proua Kardio Saabal on teinud ettepaneku, et eh, peaks olema rohkem eelarveridu nende tegevuste jaoks, mille Frontex peab nüüd täitma, et meil oleks rohkem ülevaadet selle kohta, et kui palju raha on suunatud, eh, mille jaoks konkreetselt. aitäh. suur tänu, härra Kaier suur tänu, et te tutvustasite proua Kardia Sabali raportit, see on väga hoolikalt ette valmistatud raport. kes soovib sõna selle raporti osas? härra Tüpani uh,. Oui, monsieur president, je voudrais suur tänu. ma tahaksin kõigepealt tänada kolleeg Aiarit ta võttis enda peale selle raske ülesande tutvustada dokumenti, kus on vähemalt äh, kaheksakümmend kaks äh, paragrahvi või lõik, lõiget ja ähm, tegemist on ju äh, välis, Euroopa Liidu välispiiride kontrolli tõhustamise teemaga ma vaatasin äh, proua Karja Sabali muudatusettepanekuid ja olen nõus enamusega nendest. aga mulle tundub, et on veel vaja natukene parand-, äh, parandusi teha, sest äh, on vaja selgitada ühte kui teist, näiteks ametivastutus liikmesriikidest saadetud tugevduse või tugevdamise koordineerimisel äh, ja äh, näiteks milline on tsiviilvastutus sellel ametil? on sellised üldised tähelepanekud ka, siin räägitakse Euroopa piiri ja ranniku valvekorpusest, nii. Äh, see on selline tüüpiline ebaselge väljend äh, kus jällegi täpselt ei saa aru, kes siis valvab välispiiri. luge, lugege näiteks mõnda artiklit siin, ma loen siin artiklit kolm, esimene lõige. Euroopa Piiri- ja Rannikuvalveamet ja liikmesriikide äh, vastavad asutused, kes piirivalve eest vastutavad, kaasa arvatud rannikuvalve, ja siis tundub, et on olemas mingisugune Euroopa äh, piirivalve, aga sellist asja ei ole ju olemas. Ehm, olemas on Euroopa Liidu tasandi koordineerimine liikmesriikide äh, ja vastutus ja jällegi see ehm, Euroopa Liidu piiri ja rannikuvalve kui korpus, eh, räägitakse äh, jagatud vastutusest liikmesriikidega, liikmesriikide vastavate asutustega, aga see, mis mind häirib, on see, et äh, kutsutakse Euroopa Liitu üles midagi eh, tegema, aga ei tea täpselt, eh, millist pädevust talle anda. nüüd meil on siin Euroopa eh, ülene meede ja, ja võimalus sekkuda selle kaudu, kui te nüüd loete Euroopa Komisjoni vastutust ja Frontexit ja siis räägitakse, et Frontexil on siiski äh, võimalus asendada liikmesriikide ametnikke, kes, kes ei tule toime, nii. aga kui tuleb tõesti äh, mingisugune viga ilmsiks, mis siis teha? mind lihtsalt häirib see, et kui midagi oodatakse Euroopa Liidult midagi äh, ja siis ei anta Euroopa Liidule pädevust selleks, siis, siis jääme me jälle sellisesse äh, õhkkonda, kus tahame, et midagi tehtaks, aga, aga see ainult suurendab rahva skeptilisust. et alati jääb patuoinaks ikka see Euroopa Liit ja vot see häirib mind. nii. see on äh, hea tekst selleks, et sõna võtta tõesti, vahe reaalsuse ja, ja nende teksti vahel on suur. seesama puudutas ka neid broneeringuandmeid. nii, kakssada, kolmsada miljonit aastas läheb see kõik meile maksma. Euroopa, USA maksab ainult kolmkümmend miljard ja, ja USA maksab kolmkümmend miljardit eh, oma piiri kontrollimise eest. härra Maragall ja ma täiesti jagan ära Depree skeptilisust. jah. ma räägin hispaania keelt nüüd. võib-olla peaksime järele mõtlema, et, et, et, et, et kas mitte Frontexi kohale kutsuma siia ja, ja küsima nende käest, kuidas nad oma vahendeid hakkavad kasutama et ja kui neil see üle-euroopaline vastutus on, et kuidas nad siis koordineerivad oma tegevust? võib-olla oleks päris hea mõte olla otseühenduses Frontexiga, kuulda, mis neil öelda on ja arutada neid asju põhjalikumalt omavahel. arutada koos Frontexiga, sest Frontex on ju täiesti hädavajalik ja väga tähtis amet. see ei ole lihtsalt mingisugune kollektiivse tagasisaatmise agentuur. nii, siiani on, on see olnud lihtsalt statistika kogumise amet välispiiridel. tal ei ole lihtsalt rohkem vahendeid midagi teha. aga eh, see on hea siis, kui, kui midagi ei toimu. aga näete, meie riigipead, valitsusjuhid on siiski saanud päris palju kasu eh, sisepiiride kaotamisest, aga ei ole nüüd investeeritud välispiiride kontrolli, eh, kuigi meil on Dublini eh, määruse põhimõtted ja ja siis on öeldud, et migrant tuleb tagasi saata sinna, kust ta Euroopa Liitu tuli, nii. see on silmakirjalikkus lihtsalt, me ei suuda seda järgida ja ma arvan, et äh, Lampedusa kaudu ja Itaalia kaudu hakkab meile äh, järjest rohkem sisserändajaid saabuma, kui Kreekast äh, piir kinni pannakse. nii, proua Kardesabali raportööri tutvustas meile härra Kaier, ma tänan ta, tänan teda selle eest ja tuletan meelde, et muudatusettepanekute tähtaeg on homme, viiendal aprillil aprillil, enne kella kaheksateistkümmet. hääletamine toimub komisjonis kahekümne viiendal, kahekümne kuuendal aprillil ja raport, mille eest vastutab libe, võetakse vastu mais ning täiskogule läheb see raport siis peale maikuud. nüüd tuleb meil hääletamine päevakorra järgi ja palun kontrollige, kas teie kaardid hääletamiseks toimivad. Euh, kontrollime siis, kas need ähm, kaardid töötavad. Äh, nüüd on hääletamine avatud palun hääletage, näete kakskümmend kaarti protsenti olid praegu kasutuses. kaksteist, kolmteist, kuusteist, nii, aga kus siis neli kaarti on? kakskümmend üks hääletajat oli meil, aga kakskümmend häält anti, noh. nüüd on hääletus lõppenud. esimene raport, see puudutab globaliseerumisega kohanemise fondi. tegemist on Volvo veoautodega ja raporti on koostanud kolleeg Negrescu muudatusettepanek kolm. kas te olete valmis hääletama, kes on poolt? muudatusettepanek kolm. vabandage, siin on ka eh, raportööri suuline muudatusettepanek. kes on poolt? kes on vastu, kes on erapooletud, see on heaks kiidetud. nüüd muudatusettepanek neli, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletu, see lükati tagasi. muudatusettepanek viis, jällegi suuline ettepanek raportil, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. number kuus, kes poolt kes vastu, kes erapooletud. kontrollime elektrooniliselt. palun hääletage. hääletus lõppes. muudatusettepanek on vastu võetud kolmteist kaheksale. see oli siis kuus, nüüd muudatusettepanek seitse, kes poolt, kes vastu kes erapooletud, heaks kiidetud muudatusettepanek kaheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek üheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud number kümme, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, heaks kiidetud number üksteist, suuline ettepanek raportööd, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud number kaksteist, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, heaks kiidetud number kolmteist, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, heaks kiidetud number neliteist, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, heaks kiidetud number viisteist, kes poolt kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud number üks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud number kaks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, heaks kiidetud. kogu tekst muudatusettepanekutega, palun hääletage, nimeline hääletus hääletus lõppes. tekst on heaks kiidetud, seitseteist nelja vastu. ja läheme edasi. Läheme edasi oma hääletusega. härra Novakovi raport äh, hääletusele globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmine, tehniline abi komisjoni algatusel. esimene muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek number kaks, poolt, vastu. kontrollime palun, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. see muudatusettepanek on vastu võetud üksteist üheksa vastu nüüd üks erapooletu. muudatusettepanek number kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek viis poolt, vastu. kontrollime, palun, elektrooniline hääletus, muudatusettepanek viis Le scrutin est clos. nüüd see on lõppenud. muudatusettepanek on vastu võetud üksteist ja üheksa vastu. muudatusettepanek number kuus, poolt, vastu, erapooletud. see on vastu võetud. muudatusettepanek seitse, poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, muudatusettepanek kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksas poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kümme, üheksas muudatusettepanek, ütleb esimees, on sellega kaetud, seega me seda ei hääleta, muudatusettepanek üksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kaksteist poolt, vastu. kontrollime palun, elektrooniline hääletus. hääletus on avatud, lõppenud. vastu võetud üksteist, üheksa vastu, üks erapooletu. muudatusettepanek kolmteist poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, neliteist poolt, vastu. kontrollime palun nimeliselt. muudatusettepanek neliteist. oled sa lõppenud? üksteist poolt, kümme vastu, vastu võetud ja nüüd kogu tekst muudetud kujul, nimeline hääletus, hääletus on avatud hääletus on lõppenud. see on vastu võetud, kuusteist poolthäält, neli vastuhäält ja üks erapooletu. ja nüüd komisjoni eksperdirühmade registri ja koosseisu kontrollimine proua Trüppel palus, et me lükkaksime selle hääletuse edasi üldraportöör on meile pakkunud välja mõned äh, ümberpaigutamised, sõna on teil. Eh, suur tänu. Äh, need äh, ülekandmised on seotud nende raportitega, mille me hääletasime ise, nimelt siis vahendite ülekandmine selle eesmärk on globaliseerumisega kohanemise Euroopa fondi toetada äh, Rootsi taotluses selleks, et äh, autotööstuses äh, töökohtade kadu kompenseerida. ning teine puudutab tehniliste abi komisjoni algatusele jällegi Euroopa globaliseerumisega kohanemise fondi kasutusele võtmine kolmsada kaheksakümmend miljonit eurot, aitäh! suur tänu raportöörile, hääletame. kas me võime plokis hääletada nende kahe ümberpaigutamise osas, kellelgi oleme selle vastu midagi? paluksin elektrooniliselt hääletada. hääletus on lõppenud Need ümberpaigutused on heaks kiidetud kaksteist poolt, neli vastuhäält. ja rohkem ei olegi päevakorras meil punkte. aga muud küsimused, kas keegi soovib sõna võtta? tundub, et ei. sellisel juhul suur tänu, kolleegid, osalemast meie kohtumisel täna. järgmine kord tuleme kokku üheteistkümnendal aprillil Strasbourgis. kena päeva lõppu kõigile! istung on lõppenud.